vastu meie soovile mälestada Leina minutiga seda ajakirjanikku, kes võitles niivõrd aktiivselt vabaduste inimõiguste eest Tšetšeenias. Eh, jah, proua Harms mis puudutab teie poolt tõstatatud äh, teemat, siis ma tahaksin täiskogule öelda, et parlamendi president äh, Puusek äh, on kirjutanud omapoolse pöördumise selle sündmuse kohta, loen ette. kuulsin jahmatusega ajakirjanik Esremirova surmast Kroosnais Euroopa Parlamendi nimel väljendan kaastunnet äh, Natalja Estemirova perekonnaliikmetele. ta oli inimõiguste aktivist ja juhtivteadlane Memorialis. kahe tuhande viiendal aastal sai ta Rahvaparteilt Robert Schumanni auhinna Euroopa Parlamendis siin Euroopa Parlamendis me alati hindasime tema tööd inimõiguste valdkonnas. ta andis alati oma panuse selleks, et kehtiksid äh, õigusriigi reeglid. Vene Föderatsiooni kutsume me üles viima läbi tema surma põhjalikku uurimist. niimoodi, et äh, vastutavad äh, isikud äh, võetaks vastutusele. Euroopa Parlament äh, peab oma väärtusteks äh, õigusriiki, demokraatiat ja inimõigusi, seetõttu on meie kohustus äh, väljendada solidaarsust kõikide nendega, kes mujal maailmas ka võitlevad nende väärtuste eest, nii nagu Natalja Estemirova. okei okay,, ja nüüd, Mrs Harms uh ja nüüd? president on nõus äh, teie ettepanekuga, et mälestame Natalja Stemirovat Bien, señorías, hemos agotado nuestro orden del día. El act- austatud parlamendisaadikud. nüüd öö, äh, oleme oma päevakorra ammendanud. järgmisel nädalal saate kätte protokolli. istung on lõppenud